wieder, liebe Kolleginnen. lugupeetud äh, kolleegid. Äh, jällegi tagasi meie äh, oma kohtumise saali neljakümne minutilise hilinemisega. ma väga vabandan kõigi ees, kes nii kaua pidid ootama, aga paraku meie töö, tööhõive komisjonis võttis kauem aega kui arvatud, nii et ma vabandan tõesti veel kord kõigi ees ja enne kui me jõuame kuulamise juurde, siis mul oleks veel üks tänahommikuse kohtumise kohta veel üks märkus, sellepärast et täna hommikul ma andsin teada, et äh, kapsati määruse, äh, võtan oma nime tagasi, ma saan aga aru, et tegu oli äh, Äh, tõlkeprobleemiga inglise keelde, sellepärast et äh, seal tõlgiti seda selliselt, nagu ma oleksin seda juba teinud, äh, aga seda ma ei ole teinud, ma lihtsalt saksa keeles ütlesin, et ma mm, arvatavasti teen seda, ma kontrollisin asja üle ja te võite arvata, et ma ei ole selle tulemusega rahul, ma ei ole tõesti sellega väga rahul. ma oleksin soovinud teistsugust tulemust, praegune tulemus ei vasta sellele, mida ma soovisin, aga sellegipoolest ma otsustasin, et ka kultuurikomisjoni Äh, ähm, huve arvestades, meid on siin ikkagi viiskümmend neli, et äh, ma oma nime ikkagi tagasi ei võta sellest määrusest, et äh, et me siis üritame selle otsuse kaudu ka võimalikult hästi kajastada ka meie komisjoni huve. nii palju siis selle kohta, nüüd jõuame kuulamise juurde, nagu te teate, kahekümne kolmandal juunil kaks tuhat kuusteist, praktiliselt täpselt aasta tagasi äh, aset referendum Ühendkuningriigus, mis puudutas siis Ühendkuningriigi väl-, lahkumist Euroopa Liidust, kuuskümmend üks koma üheksa protsenti brittidest äh, hääletasid selle poolt. kahekümne üheksandal märtsil kaks tuhat seitseteist Ühendkuningriik esitas ka vastava lahkumistaotluse ning sellel päeval, nagu me teame, hakkas, äh, käivitus siis ka äh, tähtaeg, kaheaastane tähtaeg läbirääkimiste jaoks ja need läbirääkimised leiavad aset Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel ja need käivitusid esmaspäeval. lugupeetud daamid ja härrad, selline on praegune olukord ja nüüd, mis puudutab tulevikku, siis äh, siin on meie jaoks, kõigi jaoks tegu ebakindlusega, sellepärast need poliitilised tingimused, mis äh, Ühendkuningriigis valitses, Ühendkuningriigis valitsesid siis, kui peaminister äh, lahkumistaotluse esitas, on vahepeal vägagi põhjalikult muutunud ja millised saavad olema äh, uued jõujooned Ühendkuningriigis ja kas see ka läbirääkimisi mõjutab, seda praegu keegi os-, öelda ei oska, me peame lihtsalt äh, ära ootama, kuidas asjad äh, kulgevad ja meie kultuurikomisjonid loodame, et äh, et võimalikult üksmeelselt jõutakse nende läbirääkimiste lõpuni, sellepärast et lõppude lõpuks on ju tegu meie kodanikega ja loomulikult ka tegu praeguste ja mm, tulevaste endiste Ühendkuningriigi kodanike huvitega. ja nende hulgas on ka palju noori, kelle huvid on ka meie komisjoni keskmes. ja suures osas need noored hääletasid Brexiti vastu ja siinkohal ma mõtlen eelkõige just üliõpilastele, teadlastele ja kõikidele ettevõtjatele, kes tegutsevad loome- ja kultuurisektoris Euroopa kahekümne seitsmes liikmesriigis ja Ühendkuningriigis ning koos teie ja te, meie tänaste ekspertidega soovime selle teemaga tegeleda täna kuulamisel ja koos ekspertide äh, ka vaatame siis tulevikku ja üritame asja selgitada, vaatame, millised mõjud on Brexitil äh, isikutele nii Ühendkuningriigis kui ka Euroopa Liidus ja teisalt, millised partnerlusvormid äh, tulevaste suhete jaoks Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahel võimalikud oleksid. selleks me oleme viis eksperti äh, teadlaste ringkonnast, samuti pedagoogika ja kultuurisektorisse kutsunud keda ma siis teile ka ükshaaval tutvustan ja praegusel hetkel sooviksin teid tänada siia tulemise eest ja äh, vabandan veel kord äh, ähm, selle eest, et me nii hilja kohtumisega alustasime. ja ma sooviksin veel kord rõhutada, et mul on väga kahju sellest, et komisjon ei ole siin esindatud, aga äh, kahjuks Brexiti põhiläbirääkija Äh, Michel Barnier äh, seoses äsja käivitunud ähm, Brexiti läbirääkimistega meie kutset vastu ei saanud võtta, see on loomulikult ka mõistetav ja kahjuks ka äh, Brexiti läbirääkija Euroopa Parlamendis Kiefer Hofstadt ka ei saanud meie kutset täna vastu võtta samadel põhjustel sellest on loomulikult kahju, aga äh, ma äh, loodan, et kogu menetluse käigus saab meil olema veel piisavalt võimalust, et nende mõlemaga asju arutada ja väga äh, kurb on ka see, et ka kultuuri ja hariduse peadirektoraadi esindaja ei saa siin täna kohal olla, sellepärast et me oleksime soovinud kasutada ka selle äh, organi eh, infot ja teadmisega, kahjuks ei olnud võimalik neil siin osaleda, aga õnneks eh, siis peadirektoraat kirjalikult edastas meile ähm, meie jaoks huvipakkuvaid ähm, eh, andmeid ja arve ja need on olemas ka teie dokumentides. me oleme tänase kuulamise jaganud kolme paneeli, iga ekspert saab maksimaalselt kümme minutit kõneaega ja peale igat paneeli äh, toimub siis ka lühikene arutelu, kahjuks me peame nüüd äh, seda arutelu natukene kokku tõmbama, sellepärast et me oleme aega kaotanud ja äh, siinkohal sooviksin siis ka Kuld Brexit seirerühmale nende liikmetele ka sõna anda et nad saaksid siis ka esitada küsimusi ja märkusi omalt poolt. ja nüüd ma sooviksin tervitada esimest panelisti, tegu on professor Giandonato Caccianoga, ma loodan, et ma teie nime õigesti hääldasin ja tema töötab Rooma ülikooli äh, õigusteaduse äh, osakonnas, ta on keskendunudki Euroopa Liidu õigusele, samuti annab ta eriala ajakirja välja äh, studi sull'integratsioone europea, ma loodan, et ma seda pealkirja tõlkima hakkama ei pea, see on iseenesestmõistetav ja ta lühidalt siis selgitab meile, millised partnerlusvormid tulevaste suhete jaoks Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel võimalikud võiksid olla. ja härra professor Katsiano, teil on nüüd kümme minutit aega, tere tulemast siia. Grazie, presidente. suur tänu, proua juhataja palju tänu komisjonile kutse eest rääkima väga aktuaalsel teemal. arutelu toimub väga õigel ajal, see on teema, mis on oluline noortele inimestele, kultuurile laiemalt, ülikoolidele ja see on väga oluline kõikidele neile inimestele, kes tegutsevad loomingu vallas see kõik annab eh, energiat Euroopa jaoks, need on energiaallikad Euroopa jaoks ja seetõttu on need küsimused ka maailma kontekstis ääretult olulised. kuna minu kõneaeg on piiratud, siis ma tahaksin kõigepealt öelda seda, et eh, võib-olla on tekkinud eh, tunne, et tegemist on lihtsa teemaga, et Äh, hariduse teemad on äh, läbirääkimiste käigus üks selliseid kergemaid valdkondi. just äh, õigusliku harmoneerimise tõttu aga nii see ei ole. meil ei ole antud valdkonnas ühtlustatud seadusandlust, jah, meil on olemas direktiive, mis on üle võetud ka Ühendkuningriigis, aga see on selline vähem tähtis aspekt. nii et selline tunne võib olla, aga see ei vasta tõele, tegelikult kultuur ja haridus lisaks ääretult olulistele programmidele, mis on loodud nendes valdkondades kui mõelda haridus- ja kultuuriprogrammide peale, siis jah, need programmid on olemas, aga on olemas ka teatud õigusakte, mis mõjutavad Ühendkuningriiki näiteks kultuurikaupade üleviimine päritoluriiki, meediaalased õigusaktid riigiabi, mis on äh, reguleeritud äh, kõikides valdkondades, töötingimused, töötingimused äh, kultuuri ja meedia sektorites mängivad kõik väga olulist rolli. ja ka diplomite tunnustamise küsimus on olulisel kohal hmm asutamisvabadus, mis on olemas erinevatel kultuurivaldkonnas tegijatel, sellised piiriülesed õigused ja siit tekib otseselt ka üliõpilaste ja õpetajate, õppejõudude vaba liikumise küsimus. see dramaatiline sündmus on kõike seda väga tõsiselt mõjutamas ja lähiaastatel tuleb meil kõik need probleemid lahendada. kui mõelda peatükile number kakskümmend kuus liitumislepingust ja kui vaadata, mis on toimumas Serbia ja Türgiga, siis me näeme, et kahekümne kuuendas peatükis nendes lepingutes mainitakse äh, kõikide nende aspektide agiid, Euroopa Liidu õigustikku ja kui süveneda nendesse küsimustesse, siis tuleb väga selgelt välja, kuivõrd keerulise ja mitmetahulise küsimusega on tegemist. nagu me teame, siis läbirääkimised äh, algasid eile. küsimus on äh, Mm, lahkumisest ja lepingutest, mis tuleb sõlmida tulevast suhet silmas pidades. ja siin on äh, suuri lahkarvamusi. on lahkarvamusi selles osas, mis äh, on toimumas Euroopas ja on valge raamat Ühendkuningriigi kohta nii et äh, ei tea, kas räägitakse kahte eraldiseisvat äh, lepingut läbi või, või ainult Ühendkuningriigi lahkumist. nüüd see teine stsenaarium, ähm, see igavene lahkumine. ja siis ähm, läbirääkimised äh, hilisema Äh, suhte kohta, milline see tulevik võiks olla, selle kohta on välja töötatud erinevaid võimalikke mudeleid. Te kõik teate, millised on need võimalikud mudelid. on Norra variant, Šveitsi variant, WTO variant, Kanada variant vabakaubanduslepingu sõlmimiseks Mm, loomulikult äh, ma ei jõua lahti seletada kõikide nende variantide äh, sisu, aga põhimõtteliselt on tegemist äh, teatud turuga, inimeste teatud vaba liikumisega, mis on üks põhivabadustest. ja võib-olla selle lühikese aja jooksul, mis mul on täna eraldatud, võin öelda seda, et näiteks kokkulepe Türgiga omab äh, väga huvitavaid äh, eripärasid, mille Euroopa Kohus on mitmetes kohtulahendites äh, välja toonud. kui otsus sada kaheksakümmend liitumislepingust lepiti kokku, siis Türgi nõustus peatamisklausliga mis tähendab seda, et ähm, ei toimu hilisemat äh, muutmist äh, Türgi töötajate seisukoha osas Euroopa Liidus ja vastupidi, Euroopa töötajate osas Türgis. seda küsimust on äh, arutatud mitmete kohtulahendite raamis, näiteks Derechi kohtuasi, mille osas Euroopa Kohus on öelnud et äh, see võib anda isegi äh, tugevamaid õigusi, ähm, mis äh, kaasnevad Euroopa kodanikuks olemisega. Neid õigusi on väga intensiivselt arutatud, samas me ei tea, mis hakkab juhtuma vaba liikumise õiguste tagamise valdkonnas siinkohal ja tahaksin mainida ka teatud äh, eripärasid, mis puudutavad just tänast kuulamist. Äh, siin me räägime kahest suurest valdkonnast, me räägime haridusest. täiendõppest ja me räägime ka äh, loomemajanduse sektorist. kui kõigepealt peatuda Erasmusel siis me näeme, et äh, Erasmusel on äh, olnud väga suur mõju Euroopa kodanikuks olemisele. noored inimesed on saanud võimaluse üksteist tundma õppida ilma eelarvamusteta. hiljuti me tähistasime just äh, Erasmuse tähtpäeva ja, ja üldiselt ollakse programmiga väga rahul aga nüüd ei tea, mis saab, arvestades Ühendkuningriigi lahkumist. Ühendkuningriik on väga atraktiivne sihtkoht Euroopa Liidu teiste liikmesriikide seas ja ei kujutagi ette, kui neid enam programmis ei oleks, kahju on seda öelda, aga põhiprobleemiks on just rahastamise pool selleks, et üks riik saaks osaleda Erasmuses, peab tal olema siseriiklik asutus ja ta peab tegema vastavaid sissemakseid. maksma osalustasu, selleks et üliõpilased ei peaks õppemaksu ise tasuma ja nad saaksid ka õppetoetust. Ühendkuningriigist võib nüüd saada kolmas äh, riik Erasmuse puhul, äh, ta võib äh, kasutada kolmandate riikide osalemise õiguse võimalusi, siinkohal võiksin mainida jällegi Türgit, aga programmis osalemine võib nii-öelda varieeruda, siin võib ette tulla varieeruvat geomeetriat ehk kogu see pakett võib muutuda. kui tavapäraselt Äh, kuulub paketti täispartnerlus ja seda loomulikult tuleb läbi rääkida Ühendkuningriigiga, siis Šveitsi puhul aastal kaks tuhat neliteist, nagu te teate, Šveits hääletas äh, inimeste ja üliõpilaste vaba liikumise vastu rahvahääletusel. see oli selline raske hetk osalemine Rasmuses, kas see on seesama, mis äh, liikumisvabadus, kas nad äh, käivad käsikäes või on äh, üksteise alternatiivid, see, mis Šveitsis toimus, on antud mõttes valgustav. Nende osalus Erasmuses külmutati mitte selleks, et oleks tahetud Šveitsi karistada vaid äh, mängu tulid õiguslikud aspektid. Äh, näiteks rääkides Europassist. ka siin on oma õiguslik aspekt mängus ja vabatahtlikkuse aspekt. ja muuhulgas tuleb mõelda ka audiovisuaalmeediasektorile. kui jutt käib loovusest, siis me peame silmas äh, äh, muuhulgas ka äh, Euroopa televisiooni. hiljuti Euroopa Parlament kiitis taas kord heaks uue reformi piirideta televisioonidirektiivi ning äh, ka see direktiiv äh, tuleb mängu, rääkides digitaalsetest platvormidest, audiovisuaalmeedia maailm äh, muutub kiiresti, üha rohkem tekib juurde platvorme, mille kaudu vaadata filme, kuulata muusikat ja seetõttu on päris selge, et ka siit võib tekkida tõsiseid probleeme teoste ringlemisel, kui Ühendkuningriik ei ole kaasatud. direktiivi muudetakse ilma Ühendkuningriigita ja nende osaluseta, siis tuleb vaadata, kuidas see probleem lahendada muuhulgas. suur tänu ja vabandage, et ma pidin siin natukene ka ajale tähelepanu ähm, pöörama, aga see oleks õiglane ka teiste äh, panelistidest ja nüüd enne, kui ma annan kolleegile sõna, sooviksin eh, tervitada eh, neljateist eh, üliõpilast, kes tulevad Manchesteri ülikoolist. Te olete tõesti väga hea päeva valinud osalemaks meie kohtumistel, sellepärast et ma arvan, et see on selline teema, mis peaks teilegi tulist huvi pakkuma, nii et tere tulemast siin Euroopa Parlamendis ja nüüd paluksin oma kolleege sõna võtta ja alustame härra Strujevskist, kes, kes on väikese seirerühma esimees ähm, Brexiti osas meie komisjonis. palun, teil on siis Äh, mõni minut aega, et me saaksime siis veerand kuueks ka küsimustele vastata Prantsusmaalt. aitäh! Need näited, mida te tõite, on vägagi huvitavad. aga see loetelu saab olema loomulikult väga pikk, sellepärast et meil on muuseumites kunstiteosed, mis on laenatud, meil on kunstiteoseid, mis on äh, liikunud äh, piiridest väljapoole Ühendkuningriigi, meil on ka teaduslik koostöö olemas, meil on ka kokkulepped, koostöökokkulepped kogu Euroopas, nii et see loetelu on tõesti väga oluline. sest ähm, see on vägagi mitmekesine ja samas me ka näeme, kui, ähm, kui pikk see loetelu on ja mul oleks ka küsimus teile, et mil, et äh, millal me saaksime loota, et tuleb ka selline oluliste teemade inventar või ülevaade? et äh, on ka selliseid dokumente, mis ei ole päris äh, kõigile juurdepääsetavad, kultuuri, spordi, turismi teemavaldkondades, kuidas seal saab olla konfidentsiaalseid dokumente? ja need peaksid olema läbirääkimiste ajal äh, juurdepääsetavad ja loomulikult mind huvitab ka üliõpilaste saatus. kas võiks tekkida või tekkida selline olukord, et aprillis kaks tuhat üheksateist äh, me satume kuidagi õigusvabasse äh, ruumi, sellepärast et läbirääkimised ei ole lõppenud, et mis saab siis nendest üliõpilastest, kes võib-olla just sellel hetkel Ühendkuningriigis asuvad ja mis saab nendest Ühendkuningriigi tudengitest, kes sellel ajal võib-olla õpivad Euroopas? aitäh, Silvia Kosta, palun. suur tänu, suur tänu ka professor Kajanole. Eh, sellest eh, kümnest minutist on loomulikult eh, väga keeruline kinni pidada, kui tegu on nii põhjaliku ettekandega, te rääkisite erinevatest võimalustest ja rääkisite ka kolmandate riikide erinevatest mudelist, Norra, Šveitsi mudelist ja rääkisite isegi Türgi mudelist. ja mul oleks üks põhimõtteline küsimus. meie arvame, et me peaksime ikkagi säilitama selle avatuse kultuuri ja loome valdkonnas, sellepärast et see on ka see, mida ootavad meilt meie kodanikud ja ka valitsused ja ähm, üheks ähm, eelduseks, äh, et osaleda Erasmuses, on loomulikult ka isikute vaba liikumine. aga ka ühised väärtused ja ka ähm, rahaline panus. ja minu küsimus teile oleks järgmine. üks äh, hüpoteese seisneb selles, et, et kui kui meil ei tule mitte nii-öelda hard Brexit, vaid äh, tuleb Brexit, mis tähendab seda, et vaba liikumine jääb, jäädakse Euroopa majandusruumi ja et ähm, säilivad ka äh, neli vabadust, et äh, sellisel juhul oleks võimalik kasutada seda Norra mudelit. ja et ja teine võimalus oleks siis kasutada mõne kolmanda riigi puhul kohaldatavat äh, mudelit. ja mis puudutab audiovisuaalvaldkonda, siis äh, sooviksin seda ka natukene täpsustada, need kolmandad riigid saavad ju osaleda Euroopa programmides, kui nad äh, vastavat direktiivi rakendavad. et asi ei ole selles, et mõni riik oleks välistatud probleem seisneb selles, et kui nad ei kuulu ähm, Euroopa Liitu, siis ähm, selles ei ole probleemi, aga kui nad meediaprogrammiga liituvad, siis sellega äh, kaasnevad ka konkreetsed nõuded I think you identified one of the biggest problems when you aitäh, ma usun, et äh, te tuvastasite ühe suurima probleemi, kui kasutasite sõna energia. energia, mis tuleb äh, loovusest, kirg, mis tuleb võimalustest äh, elada, töötada ja armuda inimestesse, kes elavad välismaal, leida sõpru mujalt, leida endale elukaaslane mujalt mina kuulun parlamendis siin laste õiguste rühma, lapsed, need inimesed, kes ei ole jõudnud isegi teismelise ikka, peavad tegelikult selle otsuse tagajärgi kannatama palju kauem kui meie. väga paljud laste õiguste organisatsioonid on nüüd ühinenud selleks, et teha lobitööd ja, ja pidada dialoogi, vestelda inimestega, kes on läbirääkimiste eesotsas. ja seetõttu tahaksin äh, teada, kuidas äh, muuta otsused tulevikukindlaks, kuidas hea seista selle eest, et need inimesed, keda see otsus kõige rohkem mõjutab, ehk noorimad, et neil oleks üldse ka mingi sõnaõigus selles osas, mis on juhtumas. see ei puuduta mitte ainult äh, üliõpilase kohti, vaid ka minu meelest on ohtu seadnud ka Erasmus pluss, äh, jutt ei käi mitte ainult ülikoolidest, vaid see puudutab tavalisi inimesi, kes äh, tulevad kokku formaalsete, mitteformaalsete äh, võimaluste raames. suur tänu, Kristina Tepatška ja siis ma lõpetaksin esimese küsimuste vooru, sellepärast et äh, meil on võimalust veel arutada ka hiljem. Kristiina, palun, aitäh! ma ütlen väga lihtsalt üleilmastavas maailmas äh, internetiajastul ei ole võimalik äh, isoleeruda ei teadusmaailmas ega ka kultuurimaailmas. isoleerumine on võimatu. see võib tekitada absurdse olukorda, kus ähm, Euroopa teadusruumis oleks Valgevene ja Venemaa, aga samas seal ei eksisteeri Ühendkuningriiki ja mul oleks ka küsimus, kas teie äh, suudate ette kujutada, et läbirääkimiste käigus alguses ähm, äh, prioriteedina esitatakse küsimus, et kas tuleks säilitada Erasmus ja ka ühine Euroopa teadus- äh, ja uuringute raam, raamistik ja kas tuleks siis ka edasi säilitada äh, meie tööd äh, loomevaldkonnas? aitäh ja professor Katšana, palun. Grazie e.... aitäh. Interessanti e,, vorrei essere. küsimused olid väga huvitavad. vastan lühidalt, kuna aeg on piiratud, aga kõigepealt äh, vastuseks esimesele küsimusele minu ees on terve rida küsimusi ja ma arvan, et äh, läbirääkimiste alguses peaks olema ammendav nimekiri ja ei ole, et hiljem ei oleks võimalik öelda, ah, see läks meelest ära ja teine asi läks meelest ära, seetõttu on väga õige, et peab olema kõigepealt nimekiri, aga sellisel juhul tuleb tõesti tagada täielik läbipaistvus. Euroopa Liit, Liidule on läbipaistvus väga südamelähedane ja oleks äh, väga halb, kui mingi valitsustevaheline äh, protsess toimuks selliselt, et avalikkusele puudub sellele igasugune juurdepääs. ehk küsimus sellest, kuidas äh, tavainimene, täiesti tavaline Euroopa kodanik äh, kuidas tema oleks ikkagi ühenduses, kuidas tema oleks ikkagi seotud Brexiti läbirääkimistega, kuna see on oluline teema. kindlasti meedia mängib siin väga suurt rolli, erinevad vabaühendused peavad oma rolli täitma. ja kõik need, kes tegelevad teabe levitamisega ja teadlikkuse suurendamisega peavad olema kaasatud ja ilmselgelt äh, läbirääkimised, need läbirääkimised võivad kaasa tuua nii negatiivseid kui ka positiivseid asju. ja seisukohad peavad olema avalikkusele teada. ma oleksin väga pettunud, kui need läbirääkimised jääksid rangelt valitsuste vaheliseks. loomulikult see ei ole minu asi öelda, aga eh, ilmselgelt Euroopa Parlament esindab inimesi, kodanikke ja seetõttu tuleb kindlasti kaasata Euroopa Parlament. tulles nüüd eh, meedia küsimuse juurde, eh, Silvia Kostale tahaksin öelda, et meedia on tänasel, tänases elus väga olulisel kohal majanduslikus ja kultuurilises mõttes. Ehm, ja kui ma mainin siin ülikoole, siis ma ei viita lihtsalt ehm, keskaja ehm, rändavate professoritele, vaid internetis teadusuuringute avaldamisele mis aitab vähendada kulusid ja teadusartiklid mõningates riikides on olnud väga kulukad, aga nüüd tänu internetis juurdepääsemisele kuuluvad nad kõigile. ja teadusuuringute tulemusi on võimalik palju laiemalt levitada. ja siis autoriõiguse majanduslik aspekt ei saa lubada teabe levikut ilma autoriõigusi silmas pidamata, see on väga tundlik küsimus, nagu me teame, digitaalne turg, mida parlamendis hetkel äh, arutatakse, digitaalse turu alased äh, õigusaktid, näiteks äh, geoblokeerimise küsimus, see, kuidas on võimalik olukorda kontrollida tellimuste kaudu erinevates riikides ja kuidas vältida kuritarvitusi selles valdkonnas, siis ähm, sama käib ju rändluse kohta, nagu me teame, viieteistkümnendal juunil toimus muutus. nüüd meil on äh, tasuta kõned, mitte tasuta kõned, aga, aga kõned, mis maksavad igal pool ühepalju. eks see territoriaalne aspekt äh, Eh, sellest on eh, eh, üle saadud ja see on väga õige. meil on kollektiivse esinduse ühingud, kes siinkohal mängivad oma rolli ja Euroopa kohtust on tulnud arvukaid kohtulahendeid nende küsimuste kohta. meedia on ka kodanikuks olemise keskmes. ehk tuleb mõista, et me oleme kõik sama katuse all Silvia Costa ilma selleta, et ma vähendaksin Euroopa Liidu rolli, võib võtta arvesse ka Euroopa Nõukogu arvamusi. Neil on olemas konventsioon, mis on väga lähedane piirideta televisiooni omale ja arengud teaduses ja tehnoloogias on tänasel päeval kättesaadavamad, kättesaadavad üha rohkematele inimestele ja on sõlmitud kaitsealased kokkulepped selleks, et kaitsta noori sellise materjali eest, mis on kahjulik Ehm, selle kohta küll küsimust ei esitatud, aga siinkohal tahaksin juurde lisada ka veel vihakuritegude aspekti ja vihakuritegude hukkamõistmise, see on väga oluline teema. ja midagi sellist, eh, mida jällegi, millega parlament tegeleb. siin on eh, kaks eh, küsimust, kõigepealt informatsioonivabadus ja teised õigused, mida ei ole võimalik rikkuda ja ei tohi rikkuda ja nendega tuleb üheaegselt toime tulla. mis taaskord on üks sellistest küsimustest, mis on kindlasti läbirääkimiste laual ja, ja kokkulepe kindlasti ka leitakse, sest Ühendkuningriik Slovakkiil on antud valdkonnas väga oluline traditsioon olemas. suur tänu, professor Katšina ja ma loodan, et te jääte natukeseks veel meie seltsi ja jälgite ka ülejäänud arutelu ja võib-olla selle arutelu käigus või arutelude lõpus saate ka veel sõna, kui soovite. ja nüüd me jõuame oma teise paneeli juurde ja nüüd ma tervitan siin doktor Toomas Ekman Jürgenseni tema esindab Euroopa Ülikoolide Liitu ja ta annab meile ülevaate sellest, et millised konkreetsed mõjud Brexitil võivad olla ülikoolidele, mida arutatakse ülikoolides ja ja mida me võime siis mõjude all oodata ka oma armastatud Erasmuse programmile. härra doktor Jörgenson, teil on nüüd sõna kümneks minutiks suur tänu teile selle kutse eest. meil on väga hea meel olla siin esindatud, katsun teha lühidalt ja konkreetselt rääkida, räägin kõigepealt paari sõnaga sellest, keda me esindame, esitame Euroopa ülikooli kaheksasada viitekümmet ülikooli neljakümmend seitsmest, neljakümne seitsmest riigist. siit kaardilt võite näha, milline olukord on, mitte näe, et uhkustada sellega, kui suured me oleme, vaid sellepärast, et näidata, et tegelikult Euroopa Kõrghariduse Liit liigub kaugemale kui Euroopa Liit ja kuna kõrgharidus on Euroopa ühiskonda integreeritud, on see valdkond väga Äh, keeruline, me tegeleme ka teadusuuringute valdkonnaga, selle jätaksin praegu kõrvale, see iseenesest on äh, lihtne külg, aga praegune teema on märksa keerulisem. meie seisukoht Brexitist, Brexiti kohta kohe algusest peale ütlesime, et Euroopa ülikoolide pere jääb ühtseks Euroopa ülikoolidel on märkimisväärselt pikem ajalugu kui Euroopa Liidu ajalugu ja me jätkame koostööd ka Briti ülikoolidega, aga loomulikult äh, me ei ole rahul äh, sellise arenguga, sellepärast et Euroopa Liit äh, muudab ülikoolide vahelise koostöö märkimisväärselt lihtsamaks. ja näete, et pärast, vahetult pärast referendumit juba saime Ehm, kirjutasime juba äh, kahekümne nelja rektori konverentsil äh, alla oma avalduse selle kohta, kuidas äh, me leiame, et see on kahetsusväärne ja kuidas me tahame koostööd jätkata me tahame täpsemalt teada saada seda, mida äh, saab teha, mida on võimalik teha, me tahaksime sellist äh, lahendit, äh, lahendust, mis oleks kõikide jaoks kasulik, assotsieerumislepe Erasmuse ning Horisont kaks tuhat kahekümnega tulevikus. see tundub olevat kerge, see tulevat, tundub olevat teostatav, nõuab vaid pisut poliitilist tahet. aga teema millega tuleb kohe tegeleda, on äh, üliõpilaste mobiilsus, sellepärast et Ühendkuningriik on, nagu statistika näitab, Eurostati arve näete siin, Ühendkuningriik on äh, kindlasti Euroopa üliõpilaste lemmiksihtkoht. üle kahesaja tuhande üliõpilase õpib väljaspoolt Ühendkuningriigis, kui äh, seda kõike ainepunktide liikuvuse ning äh, kraadima liikumise raames. umbes kolmkümmend kaheksa protsenti üliõpilastest, kes Euroopas liiguvad, äh, lähevad Ühendkuningriiki. nii et tegelikult äh, ei saa öelda, et nad lähevad siis Iirimaale või kuskile mujale, Iirimaal ei ole nii palju peavarjugi pakkuda <laughs> You, you, you build, you can build fast and, and uh... ahaa, kui iirlased tõesti nii kiiresti ehitavad, siis võib-olla on see probleem lahendatav, aga jah, oleme rääkinud Iiri kolleegidega sellest tegelikult, et Iiri kolleegid ütlevad, et me, meil ei ole kuskil neid inimesi pannagi, me peaksime uued äh, ühiselamud ehitama. on mõningaid takistusi üliõpilastel liikuvusele ühelt poolt äh, Ühendkuningriigi vastutusel olev valdkond, kui nad lihtsalt kõik suhted ära katkestavad, Ühendkuningriigi valitsus äh, võib äh, ka seada piirangud äh, välisüliõpilastele immigratsiooni piiramise raames, Ühendkuningriigi valitsus võib kehtestada menetlused, mis on kallid ja keerukad, kui tahate õppida Briti ülikoolides. ja siis võib kehtestada ka erinevad õppemaksud Ühendkuningriigi kodanikele ning välisüliõpilastele. tegelikult summad on väga suured, millest me siin räägime. Euroopa Liidu poolelt on äh, direktiiv kaks tuhat kuusteist murd kaheksasada üks olete selle sisuga tõenäoliselt paremini tutvuvad kui mina, sellepärast et olete omavahel sellest rääkinud. Taani ei osale selles koostöös, aga ülejäänud Euroopa Liit osaleb. igal juhul on, kui ollakse juba selles koostöös, kui on leping, kui võib minna Euroopa Liidu kahekümne kuue liikmesriigi ülikoolidesse, siis võib pere kaasa võtta, võib jääda sinna pärast tööle, tingimused on väga-väga head. ja äh, muutuse tulemusena muutuva, muutuksid, muutuks see suhe väga ebavõrdseks. Inglisekeelne õpe üha levib Euroopa ülikoolides, aga logistiline väljakutse jääb siiski jõusse. me ei saa öelda, et kui äh, enam silda ei ole Ühendkuningriigiga, siis äh, küll me saame nende üliõpilastega hakkama, kes tahaksid liikuda, aga kes ei saa enam Ühendkuningriiki minna, äh, aga tuleb kuskile mujale suunata. see probleem on võib-olla pikemas perspektiivis äh, lahendatav, iirlased muudkui ehitavad ja me saame sellega hakkama, aga lühikeses äh, perspektiivis on siiski palju üliõpilasi, kes ei saa siis välismaale õppima minna. Erasmus, sellest räägime hiljem ka veel assotsieerumisle lähenem-, lahendus on tegelikult õiguslikult päris äh, lihtne, isegi siis, kui on see cliff edge stsenaarium, kui lihtsalt kõik suhted katkestatakse, saab äh, Ühendkuningriik äh, assotsieerumisleppe kaudu osaleda. ja vaba liikumise küsimus on poliitiline küsimus, aga jah, tuleb ka väikeste tähtedega kirjutatud teksti lugeda, kuna Euroopa Liit Nagu- väike osa Euroopa Liidust Erasmuse kaudu on ka Londonis ja poliit-, Briti poliitiline maastik leiab, et äh, Euroopa Komisjoni ja äh, järelevalve äh, ja nii edasi ja nii edasi, ei ole nii teretulnud, kuna on liikmesriikide ametid, siis äh, on äh, Erasmusel ka liitumine palju kergem kui Horisont kahe tuhande kahekümnega, aga me loodame, et ähm, samas süsteem muutub, nii et ei pea lihtsalt asju tegema läbi liikmesriigi ameti kaudu. siis kodanike õigused, äh, katsun selle väga lühidalt kokku võtta, ehkki siis äh, slaid on pikk, ja keeruline. kui lähtuda siis läbirääkimiste meeskonna suunistest, siis tegelikult on kodanike õigustel väga suur kaal, kõik, kes on sündinud Ühendkuningriigis Euroopa kodanike lastena äh, kuni kahe tuhande üheksateistkümnenda aastani, peavad saama täieliku juurdepääsu äh, haridussüsteemile, nagu nad oleksid Briti äh, kogu kodanikud sõnapäevamaksude seisukohast väga kasulik. see oleks väga hea, me leiame, et see on hea, sellepärast et meie tahame, et eurooplased saaksid äh, juurdepääsu Briti õppekeskkonnale. sellel on oma põhjus, miks nii paljud inimesed tahavad Ühendkuningriiki minna, mitte ainult sellepärast, et õpe on inglisekeelne. Äh, vaid lihtsalt ka sellepärast, et, et see õppekeskkond on väga hea ja me arvame, et oleks hea, kui sellele õppekeskkonnale oleks ka tulevikus juurdepääs, nii et me loodame, et leitakse mingisugune poliitiline lahendus ning nii Briti kui äh, Euroopa Liidu poolel on poliitilist tahet kompromissile minekuks. ja diskrimineerimise küsimus, äh, diskrimineerida võib diskrimineerida indialasi ja eelistada äh, hispaanlasi ja nii edasi, üleüldiselt äh, seal on õiguslikult mitmeid äh, võimalikke komistuskivisid. siis kvalifikatsioonide tunnustamine. me arvame, et see ei ole peamiselt probleemiks inimestele, kel, kes saavad oma tunnustuse ei ole niiviisi, et inimesele antakse ametikoht äh, ülikoolis äh, või antakse ametikoht haiglas ja tema kvalifikatsiooni tunnustatakse ja siis järsku üleöö, paar aastat hiljem öeldakse, et nüüd me enam ei tunnusta neid äh, kvalifikatsioone. aga oleks väga hea, kui selline professionaalne, professionaalsete ametialaste kvalifikatsiooni tunnistamine oleks ametlik. siis Euroopa Liit, EHEA on aga see valdkond, mis läheb väga keerulisemaks ja et aega kokku hoida, võtan paari sõnaga kokku. tegelikult on otsustusprotsess väga keeruline. Erasmusega seoses, Erasmusel on määrus, meil on avatud koordineerimismeetod, ET kahe tuhande kahekümne puhul ja siis on veel Bologna struktuur ehk siis äh, valitsustevaheline struktuur. kõik äh, need on väga keerulised süsteemid, kui asi puudustab näiteks kvalifikatsioonide raamistikku äh, ECTS-i ning kõikide jaoks oleks eelistatav selline süsteem, kus oleks võimalikult suur avatus ka Briti poolelt ning saaks jätkata avatud koordineerimismeetodiga. et saaks assotsieerimispõhimõtet rakendada seal, kus on see võimalik ja, ja see stsenaarium oleks, nii nagu ma alguses ütlesin, selline, et koostöö saaks jätkata meie Briti üli-, jätkuda meie Briti ülikoolidega. aga need suhted on väga keerulised, aga mitte nii keerulised, et äh, neid ei saaks klattida, kui on olemas poliitiline tahe. suur tänu, härra doktor Ekman Jörgenson. loomulikult äh, me soovime, et ka Briti pool sõna saaks, sellepärast et äh, nemad on ju vahetult mõjutatud läbirääkimiste tulemustest ja seetõttu ma tervitan siin kogu südamest ka PAF-i ülikooli aserektorit, äh, professor Kristiina Sleidi, tere tulemast äh, siia Euroopa Parlamenti. proua professor Sleit, teil on sõna kümneks minutiks, tere tulemast. suur tänu lugupeetud esimees, aitäh selle kutse eest, suur tänu, Toomas, et sa nii positiivselt rääkisid Erasmusest, sellepärast et just nimelt sellest tahtsin ka mina rääkida. kõik kultuurilised instituudid on iseäranis ülemaailmsed, aga ülikoolid on seda olnud alati. ja äärmiselt oluline on see, et piirid ei takistaks teadmiste liikumist. minu jaoks, kui kuulasite, kuulete, siis saate aru, et olen ühelt olen ka austraallane, mitte ainult britt, minu jaoks aga on Euroopa üheks suureks saavutuseks olnudki Erasmus. Erasmus on äh, loonud sidemeid, mis on äh, üliõpilaste elu muutnud niivõrd palju paremaks. Äh, üleilmastunud maailmas on üliõpilastel rohkem kui kunagi varem vaja neid võrgustusi, võrgustikke, mis sünnivad äh, välismaal õppimise kaudu ning kavatsen just nimelt sellest rääkida. see on oluline ka loometööstuse seisukohast, kui on üks äh, sektor, millel tuleks äh, silm peal hoida ja mis peaks olema ülemaailmne inimesed istuvad Mehhelenis ja teevad koostööd hiinlastega, äh, siis see sektor, kus see on iseäranis oluline, on loomemajanduse sektor räägiksin Erasmus plussist, aga, ja tervest heast erinevatest küsimustest, aga räägiksin peamiselt liikuvusest ning sellest valdkonnast, mida kutsuti tempuseks ehk suutlikkuse ülesehitamiseks. Need on need valdkonnad minu millele me peame mõtlema ja ka britid peavad sellele mõtlema, sellepärast et see on oluline. tuletaksin teile meelde ühte asjaolu. üks kurb asi Ühendkuningriigi kohta on see, kui vähe on üliõpilasi, kes lähevad väljapoole. seitse protsenti kahe tuhande neljateistkümnendal, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal Ühendkuningriigi valitsus tahab, et see arv oleks suurem, aga kujutage ette, kui palju see näitaja on väiksem kui äh, paljudes teistes riikides, äh, viisteist protsenti Ühendkuningriigis, üheksateist protsenti Austraalias, kakskümmend viis protsenti Saksamaal. niisiis äh, oma bakalaureuse ning kraadiõppes ning doktoriõppes. olen Mexico City's käinud ja nemad ütlevad, et nende eesmärgiks on kaheksakümmend protsenti praegusel hetkel, aga uus äh, eesmärk on et, et sada protsenti üliõpilastest oleksid liikuvad. see puudutab kindlasti ka Hiina ülikooli me ei ole liidrirollis selles maailmas, maailmas tegelikult ja äh, britid on jäänud maha ja võib-olla isegi Euroopa on natuke mahajääja rollis. niisiis, äh, Erasmus on olnud edukas ja Erasmus on aidanud olukorda muuta, see on edulugu, aga seda tuleb näha õige taustaga. näete siin arve, need arvud on teile tuttavad. vaatame neid arve sellepärast, et näha, et äh, Ühendkuningriigi õpilased on vähe liiguvad, aga kui nad liiguvad, siis enamus nendest tulevad siiski Euroopasse ja teie juhtisite siin tähelepanu ka sellele, kui palju Euroopa üliõpilasi tulevad Ühendkuningriiki. kolmkümmend tuhat sada kaheksakümmend kolm Erasmus pluss üliõpilast ainuüksi, aga sada kuuskümmend tuhat üliõpilast liiguvad siis kas ainepunktide liikuvuse kaudu või, või kraadiõppe kaudu Need sidemed, mis on sõlmitud üle kogu Euroopa, on väga olulised. ja kõik võidavad sellest. eurooplased õpivad inglise keelt, nad on selle tulemusena anglofoonse maailma mm, tugevam osa ja ka meiegi Ühendkuningriigis õpime palju. üks asjaolusid, millest tuleb kinni haarata kogu Brexiti protsessi käigus, on see, et äh, Brexiti poolt hääletades enamus inimesi ei hääletanud ülikoolide teema üle. Euroopa identiteedi mõte, mida arendatakse sidemete kaudu. ma ei saa sellest paraku pikemalt rääkida, sellepärast aeg on napp aga igal juhul äh, teadusuuringud, mida viiakse läbi mitmes riigis, on palju mõjuvamad kui ühes riigis läbi viidud teadusuuringud. veel paar sõna, mis puudutab äh, kultuurikapitali. minu ülikool ei ole sageli esindatud sellistel foorumitel nagu siin. meil on selline väike liberaalne öö, äh, vabade kunstide ülikool Walesi kandis ja meil on väga palju äh, nõndanimetatud osalusüliõpilasi, äh, kes, äh, kellel on madalam sotsiaalmajanduslikum, majanduslik staatus. ja minu jaoks on väga huvitav ja väga oluline olnud see, et sain üsna hilja aru, et see mobiilsus, mida teie kõik siin, minu enda pere, peavad normaalseks ja kus sa käisid Erasmuse õpingutel, kus sa käisid äh, välismaal õppimas, et see, kogu see kontseptsioon jääb paljudele inimestele väga võõraks, aga see on oluline, sellepärast et neil ei ole sellise, sellist kultuurilist kapitali, äh, mis võimaldaks neil tunda ennast vabalt äh, väljaspool oma enda kodupiirkonda. paljud minu enda üliõpilased kardavad isegi Londonisse minna, see hirm pole, on võib-olla päris ratsionaalne, aga praegusel hetkel, aga siiski ja see tsitaat siin ühelt minu üliõpilaselt näitab, kui suur tegelikult on mõju tema õpingutele, kui sa käid välismaal ja kui suur ja, ja kuidas ta tundis hirmu, aga kuidas siiski asjad muutusid pärast seda. see on väga oluline. ja meil on väga head tulemused, väga vastupidavad tulemused, mis näitavad, et nende jaoks, kes tulevad majanduslikult äh, ja sotsiaalselt madalama staatusega keskkonnast, nende jaoks on isegi veelgi suurem see mõju, kui sa saad välismaale õppima minna, kui teiste jaoks. see väärib siin igal juhul esiletõstmist. ja järgmine kommentaar, millel peatuksin vaid hetkel, siin on näha siis ka, millised on erinevad mobiilsuse kasutegurid, kõik need on ilmsed, oleme nende osas kõik ühel meelel ilmselt aga meie jaoks ühiselt on oluline see, et meie kõik, britid, eurooplased ja teised, me peame kõik andma hoolt selle eest, et midagi nii väärtuslikku meil käest ei kaoks. see võib olla raske ülesanne. ma ei hakka. ja siin järgmine slaid näitab mind Kiievis ja siit näete, kuidas suutlikkuse kallal tööd tehakse, käisime siis Kiievis ülikooli juures suurepärane ülikool. õnnelikumatel päevadel, headel päevadel tegeleti seal Venemaa satelliidiprogrammidega, äh, nende õpetamismeetodid, nende pedagoogika aga vajas natuke kohendamist, nii et see oleks Euroopa standarditele vastav. see on väga tähtis äh, protsess ning äh, seda tuleb jätkata, ma tean, et aeg on napp paraku, nii et ma ei räägi väga pikalt enam, äh, ütleksin vaid ainult seda, et ülikoolijuhina tahaksin kõikide ülikoolijuhtide nimel Ühendkuningriigist üt-, öelda, et Erasmus ja Erasmus pluss tähendab meile palju, me oleme väga uhked selle üle, et oleme öö, äh, üks osa sellest ja me peaksime mõtlema, kuidas on võimalik äh, need äh, delikaatsed äh, probleemid ja keerulised probleemid lahendada, sellepärast et inimesed on, liiguvad ka väljaspool Euroopat ja seda on võimalik tagada ning ärgem laskem nendel partnerlussuhedel, suhetel lihtsalt sõrmede vahelt kaduda. aitäh! suur tänu teile selle väga pühendunud ettekande eest ja ka selle eest, et ähm, selgitasite meile veel kord, et ka Briti ülikoolide äh, jaoks on väga oluline äh, see vahetus teiste ülikoolidega, et see edaspidigi aset leiaks. ja et ka ähm, Briti üliõpilaste jaoks on see väga oluline kogemus, ähm, äh, mida nad saavad Erasmus plussi kaudu ja nüüd ma annaksin siis sõna komisjoni liikmetele ja alustame jällegi härra Stojevskist. palun siis äh, ühe minutiga. kõigepealt ma sooviksin alustada tänusõnadest ähm, teile, proua professor, sellepärast et see äh, kuulates teie sõnavõttu, siis jääb mulje, justkui oleksite teie meie komisjoni liige, te olete justkui meie sõnumi saadik, teil on täpselt samasugune mõttelaad kui meil ja hoiakud kui nagu meil, nii et suur tänu sellest. nüüd ähm, peale Erasmus plussi on ka noori, kes äh, õpivad äh, ilma seda vahendit kasutamata. nii et äh, nad omal jõul liiguvad teistes riikides, nii et me peame ka nendega tegelema. ja nüüd teine küsimus ühelt teisest valdkonnast. Euroopas on ka selliseid instituute nagu Goethe instituut, Cervantese instituut, samuti Rootsi Kultuuriinstituut või siis kas või Briti nõukogu. ja ma sooviksin ka teada, mis saab Briti nõukogust peale Brexitit. ja veel kolmas aspekt. me ei tohi unustada ka seda, et äh, teistes kokkulepetes õigusaktides käsitletakse ka seda küsimust, et äh, kuidas ähm, kõrvaldada topeltmaksustamist kultuurivaldkonnas. kas äh, oleks nüüd võimalus nende pooleteistaastase läbirääkimiste ajal korraldada asju selliselt, et topeltmaksustamine tagasi ei tule? topelt topeltmaksed haridusvaldkonnas, see ei ole see, mida me sooviksime uuestada. aitäh, härra Kelly, palun. suur tänu. ja suur tänu ka ettekandjatele nende huvitavate ettekannete eest, ma olen nõus nendega, nii nagu eelkõneleja ütles, et äh, te kõlate justkui Euroopa Liidu liikmed, justkui Euroopa Parlamendi liikmed ja te kõlate kui inimesed, kes soovivad jääda Euroopa Liitu ja te olete loomulikult teretulnud siia ka jääma, aga üks probleem nende stsenaariumite puhul siiski on, et seda võib tõlgendada ähm, nii-öelda parimate palade noppimisena et siin juba öeldi, et kui te, Verhofstadt ütles, et kui te lahkute, siis te lahkute ja Theresa May ütles, et Brexit on Brexit. et äh, kas see ei ole mitte siin nagu parimate palade väljanoppimine, nii et äh, mida te ütleksite siis Erasmuse kohta eriti? et kuidas see kohandub äh, sellesse üldisesse stsenaariumisse, et Brexit on Brexit, lahkumine on lahkumine või siis on meil siin tegu ikkagi parimate palade nappude, noppimisega ja mina sooviksin teid küll aidata. et ähm, eriti kui britid valivad selle kõva Brexiti. aitäh, Helga Trüppel, palun! suur tänu nende ettekannete eest ja suur tänu ka selle pühendumuse eest näidata, näitamaks, kui olulised on vahetusprogrammid nii üliõpilastele kui ka ülikoolidele ja et sellega kaasnevad väga palju kasusid ja, ja puudujääk, puudusi ei ole. ja kõik sõltub äh, Briti valitsuse poliitilisest tahtest, et kas nad on valmis ka kompromissideks ja ka ähm, maksma Euroopa Liidu eelarvesse ja selle kohta meil praegu infot ei ole. mina sooviksin äh, teilt ja äh, teie ja institutsioonidelt teada saata, et kas nemad ka sõnakaks muutuvad, sekkuvad poliitilisse arutellu, tagamaks, et äh, need programmid ka jätkuksid? aitäh! suur tänu! Silvia Kosta, palun! suur tänu! suur tänu nende äh, kahe väga hea ettekande eest Te keskendusite teemadele, millega ka meie tegeleme ja te tutvustasite seda olukorda ka väga pühendunult. aastani kaks tuhat üksteist, kaks tuhat üheksateist, kui läbirääkimised ähm, lõpevad, äh, siis me oleme öelnud, nagu te teate, et äh, Euroopa Liidu poolt ja Ühendkuningriigi poolt tehakse kõik äh, selleks, et kaitsta kõikide kodanike huve, nii Euroopa Liidu kodanike huve kui ka Briti kodanike huve. nii et äh, siia alla käivad ka tudengid, aga nüüd me räägime sellest järgnevast ajaperioodist. ja see on väga huvitav, täna me rääkisime ka läbipaistvusest, et äh, millised dialoogivõimalusi on olemas, kuidas tagada läbipaistvus ka äh, kultuuriringkondades, teadlaste ringkonnas ja ka Ühendkuningriigis ka siis valitsusega suheldes. milline on siin alus äh, selleks, et äh, kasutada võimalikult äh, avatud mudelit, näiteks valida kas või Norra mudeli kasuks? ja minu viimane küsimus, noored see oli väga huvitav, millest te rääkisite, et Ühendkuningriigi noored ähm, on näidanud, et sa siiski pooldasid Euroopa Liidu jäämist ja seetõttu on ka meil ülesanne, mis on olemas ka äh, Ühendkuningriigi institutsioonidele, et nad peavad arvestama ka noorte ootustega, et, et mitte ainult Erasmuse raames, vaid on olemas ka vabatahtlike töö ja siin on veel erinevaid küsimusi, mis ei ole seotud ilmtingimata ülikoolidega. aitäh, nüüd kolleeg Soidrova, palun. suur tänu nende ettekannete eest. mul oleks üks küsimus. ja see oleks siis härra Jörgensonile kas see oleks võimalik, et teie liidud tasandil, sellepärast te esindate siin üle kaheksasada viitekümmet ülikooli, et kas oleks võimalik võtta vastu mingi ühine avaldus, deklaratsioon, mis käsitleks äh, maailma peale Brexitit või mis saab Erasmusest peale Brexitit, sellepärast et see oleks väga praktiline, sellepärast et nii palju, kui mina tean, siis äh, ülikoolid võivad ka väga head lobitööd teha ka poliitilisel tasandil, nii et ma arvan, et sellest võib ka abi olla. ma tean, et ähm, aserektor ütles, et ähm, Ühendkuningriigi ülikoolide jaoks on Erasmus väga oluline, aga siseriiklikud ülikoolid äh, liikmesriikides leiavad, et see on äärmiselt oluline, et, et individuaalsed ähm, Eh, suhted oleksid väga tugevad ja, ja mis saab nendest tule, suhetest tulevikus? aitäh, tegelikult ma ei kõnelegi enda nimel, vaid eh, nende üliõpilaste nimel, eh, kes siin täna saalis istuvad ja keda mina olen siia kutsunud ja ja mm, ma sooviksin rääkida kunstist ja loomemajandusest, tegelikult ma olingi enne kunstnik ja ma rääk-, töötasin ka piiriüleselt ja ma tean, et väga paljud kunstnikud on seda teinud äh, ja nad on vägagi mures äh, nende võimaluste äh, pärast ja äh, raskuste pärast, millega nad võivad nüüd silmitsi olla. nii et üliõpilaste poolt on lihtsalt küsimus, et, et nendest ettekannetest nad said aru, kui olulised on ka loovmajandus ja kui oluline on juurdepääs ja vaba liikumine ja ja kuidas Brexit mõjutab äh, noorsooettevõtlust ja kuidas, äh, mida saavad äh, teha Euroopa Liit ja Ühendkuningriik selleks, et seda ettevõtluse vaimu ikka ärksõna hoida? suur tänu, see viimane küsimus on tegelikult selline küsimus, millele, mida saavad käsitleda ka meie viimased panelistid, sellepärast et ähm, nemad räägivadki täpsemalt loomesektorist ja kultuurisektorist. ma annan nüüd veel sõna meie äh, panelistidele, äh, professor Sleidile ja ka äh, doktor Egman Jürgensenile ja kui saab, siis kas te saaksite võimalikult lühidalt teha, et ka viimased panelistid saaksid piisavalt sõna? jah, palun, valige ise, kes alustab. ma räägin vähe noortest, sellepärast et ma kardan, et mul ei ole vastust topeltmaksustamise küsimusele. et äh, ma jätan selle paremate palade äh, noppimise küsimuse sulle, Toomas. ja mis puudutab poliitilist tahet maksta, või siis võib-olla sa soovid sellest ka rääkida, aga siin on kaks poolt, kui me räägime tudengitest, kui me räägime eraviisilisest liikuvusest, siis äh, näiteks Goethe instituut on äh, toiminud ka ilma Euroopa Liiduta ja, ja loomulikult me oleme õppinud välismaal ka ilma Euroopa Liiduta ja see toimib väga hästi. see toimib ka ilma Erasmuseta ja see, selline tegevus jätkub. ja ma ei näe, et äh, see peatuks isegi selles uues maailmas. aga üks suur oluline küsimus on see, et äh, mis saab ainepunktide ülekantavusest äh, ECTS-i välises piirkonnas. ja, ja äh, millised on võimalused loomaks sellist ähm, ähm, ruumi ähm, ähm loomemajandusele. nii et ähm, ma arvan, et ähm, tegelikult on siin väga palju võimalusi nii meile kui ka noortele tagamaks, et ka loomemajanduses ikkagi ettevõtlus säilib. ja me teeme kõik selleks, et noored oleksid ähm, kaasatud igati. aga oluline on see, et me ei kaotaks seda, mis on olnud nii tulemuslik äh, minevikus ja nüüd ma annan selle paremate palade noppimise sulle. jah, sellises, sellise stsenaariumi alusel tõesti julgustatakse parimate palade noppimist, et isegi praegustes ähm, määrustes on selline võimalus täiesti olemas. aga aga kui te ei saa kujundada neid programme, siis sellisel juhul need parimad palad ei ole enam nii head võib-olla, mida te noppite, sest et peate lihtsalt äh, aktsepteerima neid programme sellisena, nagu nad on kujundatud ilma teieta, nii et, nii et aga jah, kui te soovite paremaid palasid noppida, siis äh, Lancasteri House'i kõnes tuli väga selgelt välja, et ähm, et ähm, mõningad ringkonnad seda soovivad. ja see oleks äh, äh, kummaline, et kolmandatele riikidele siis tagatakse selline säte, mis on see no prison säte. ja mis äh, puudutab Euroopa Ülikoolide Liidu avaldusi, deklaratsioone, siis me oleme selliseid avaldusi teinud kohe peale referendumit. Äh, me tõime välja ka äh, faktide loetelu äh, selle kohta, mida tähendab Brexit Erasmuse jaoks. ja kõik ülikoolid teavad, mis siin mängus on ja et me oma sektoris me ikkagi sõltume koostööd, sõltume avatusest ja kui on oluline, et me teeksime veel teise ava-, järgmise avalduse, siis me kindlasti koostame selle. mis puudutab seda eraviisilist liikuvust, jah, see on toiminud, aga see on toiminud sellepärast, et on kodanikuõigused, on juurdepääs vastavatele mm, toetustele, nagu ka Briti kodanikel ja kas see toimib ka ka siis, äh, kui ähm, kas see endiselt ka toimub siis ka kontinendil, siis äh, ma ei tea, aga igal juhul meie äh, sooviksime ikkagi säilitada juurdepääsu ka Briti õpikeskkonnale ja kõigile sellele heale, mis seal on. suur tänu et kui te teeksite nüüd väga lühidalt, härra Katjano, sest me peame veel järgmise paneeli juurde minema härra Katšan, ma sooviksin veel kord meenutada me, et kui ei olda enam siseturu liige, siis on Briti ülikoolidel ka väga keeruline olla esindatud kontinendil, sellepärast et ähm, majandus ähm, ülikoolil on praegu esindus Roomas olemas, aga see esindus tuleb siis kinni panna. ja ka näiteks võtame Kesk-Euroopa ülikooli probleemid äh, Ungaris. ja ma tean, et äh, siin on ka juba räägitud äh, nende kontrollide legitiimsusest ja nii edasi, aga soovisin veel kord seda mainida. aitäh selle väga tähtsa kommentaari eest ja nüüd me jõuame sellesse valdkonda, mis on meie jaoks äh, sama tähtis kui Erasmus pluss. nimelt äh, see puudutab äh, kultuuri- ja loomesektorit ja ka mm, seda sektorit Brexit kindlasti mõjutab ja siinkohal ma sooviksin tervitada Bernd Feeselit, tema on Euroopa loomeettevõtluse võrgustiku juhataja, nii et ta saab meile siis seda võrgustikku tutvustada ja saab meile ka tutvustada seda, mis tema arvates Brexit tähendab Euroopa ettevõtjatele, kes tegutsevad kultuuri ja loome valdkonnas. palun, härra Peesel, teil on sõna. Well, thank you um.... aitäh, aitäh komisjonile kutse eest olles Euroopa mm, loomeettevõtluse võr-, võrgustiku esindaja, see, mis on loodud Rotterdamis, tegemist on äh, mittetulundusühinguga selleks, et teha lobitood loomemajanduse ettevõtjate eest, meil on umbes nelikümmend üks liiget, riiklikud asutused nagu Creative England, Creative Austria, mis saavad riigipoolset rahastust äh, üheksakümnes äh, riigis, esindame umbes seitsmekümne protsenti tööjõust Euroopas loomemajanduse sektorist mida see tööjõud endas kujutab, kaksteist miljonit töökohta, seitsekümmend koma viis protsenti kogu tööjõust Euroopa Liidust, mis moodustab umbes viissada üheksa miljardit eurot äh, väärtust. Need arvnäitajad äh, avaldas Euroopa Parlament ise alles hiljaaegu, kui vaadata neid arvnäitajaid, siis äh, tõesti tasub öelda, et meie sektorid ei ole pälvinud äh, sellist tähelepanu ja kaasatuse läbipaistvust Euroopa Liidus eri, ja eriti Euroopa äh, Komisjoni poolt, kui äh, Briti vastavad organisatsioonid saavad oma valitsuselt, olles dialoogis Brexiti teemadel, olles ta nüüd öelnud, keskendun viiele küs-, teemale, mõju, mida on kaotada ekspordi kaotuselt Ühendkuningriigi impordi kaotuselt Ühendkuningriigist, milline on potentsiaal Euroopa loomemajandusel kompenseerimaks seda potentsiaalset kadu. loomemajandussektor ei saa endale lubada seda, et kaotatakse või väheneksid Ühendkuningriigi loomemajanduse tööstuse eelised SKT Ühendkuningriigis loomemajanduse jaoks äh, on üheksakümmend viis miljardit, kakskümmend protsenti lisandväärtusest Euroopa Liidus tervikuna. ükskõik, milline mõju ka ei oleks, on see väga suur igal juhul, see mõju on ülisuur. tulles tagasi just selle parimate palade valimise juurde, siis Euroopa Liidu parimates huvides on ehm, endale valida see parim pala, milleks on Ühendkuningriigi loomemajandus, te ei saa lubada endale seda, et te selle kaotate. mõju on äh, laiem, näiteks äh, Erasmuse jätkumine pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, see mõju on juba praegu näha, äh, see tuleneb naela kõikumisest, vähenenud tulu ekspordist, Ühendkuningriik on liikmesriike, kes on näinud üheprotsendilist tulu vähenemist juba aastal kaks tuhat kuusteist ja see jätkub järgnevatel aastatel. see sissetulekute vähenemine on midagi sellist, mis puudutab just väikseid ettevõtteid, mis ei ole globaalsed, aga ekspordivad Ühendkuningriiki ja mis ei suuda selliseid riske maandada. tuleb teada et, et üheksakümmend viis protsenti ettevõtetest Euroopa Liidus loomemajanduse sektoris Eh, omavad vähem kui kümme töötajat ehk see risk, mis ees seisab, mõjutab suurt enamust väikestest ettevõtjatest loomemajanduse sektoris. seetõttu on mõistlik väita, et tegelikult on meil eh, vaja sellist riskivastast kava Brexiti jaoks ja seda juba nüüd, praegu, kuna me oleme üks nendest sektoritest, mis juba sissetulekuid kaotab. teine teema, ekspordi võimaluste kaotamine. enamus impordist Ühendkuningriiki on tulnud Euroopa Liidust kaheksa miljardi euro väärtuses aastal kaks tuhat kaksteist, viimatised andmed, ja suuruselt teine importija on USA viie miljardiga, Hiina vaid ühe miljardiga. kujutage ette, mis hakkab juhtuma, kui Ühendkuningriik impordib vähem, näiteks poole on liikmesriike, kes on kokku arvutanud, et see võib kaasa tuua näiteks Hollandis eh, kuna kuuekümne miljardi eurose sissetulekute vähenemise, kui vähenemine on näiteks umbes kümme protsenti. Need on lihtsalt hinnangud, eh, mis eh, põhinevad kaubandussuhetel, meil ei ole andmeid kõikide liikmesriikide kohta. nii et selle kohta on veel uuringud puudulikud Ehm, töökohtade kohta on konkreetsemaid andmeid, kuus koma üks protsenti töökohtadest Ühendkuningriigis eh, on täidetud Euroopa Liidu kodanikega, kui seda siduda Euroopa Liiduga, siis umbes kaks protsenti Euroopa eh, Liidu tööjõust mm, saab mõjutatud, kui nad ei saa töötada Ühendkuningriigis ehk kakssada nelikümmend tuhat töökohta on siin mängus on siin löögi all, arvestades äh, suhteid äh, Ühendkuningriigi ja Euroopa töötajatega. ja see suhe ei ole järkjärguline, see on selline järsk vähenemine. Ühendkuningriigis tehtud uuringud on näidanud, et enamus loomemajanduse ettevõtjaid Euroopas ei, ei suuda saada viisat äh, mitte ainult kulude tõttu, vaid tegemist on sellise keelustava protsessiga ehk liikuvus, talentide liikuvus äh, on ettevõtete jaoks ääretult oluline. tuleb ette näha suured viisaerandid väikest, vähemalt äh, väikestele ettevõtetele, kus töötab vähem kui kümme inimest ehk üheksakümne viiele protsendile meie sektori ettevõtjatele. kui vaadata asja teist külge, mis saab siis, kui meil on vähem importi Ühendkuningriigist, eksport Euroopa Liitu mm. Ehm, siin arvnäitajad on äh, toodud suured, nelikümmend kaks protsenti kõikidest teenustest, mida eksporditakse Ühendkuningriigist Euroopasse loomemajanduse valdkonnas. Need teenused, äh, mida me impordime loomemajanduse sektoris, need ei puuduta mitte ainult importi loomemajanduse sektorile Euroopas, vaid ka teistele sektoritele nagu tervishoiusektor, autotööstus nagu me kõik teame, on Ühendkuningriik äh, loomekeskus ja küsimus on selles, kas me saame endale lubada, et me selle innovatsioonipotentsiaali kaotame. ja see puudutab mitte ainult loomemajandussektorit, vaid äh, paljusid teisi olulisi sektoreid. siin on kaks teemat mängus selleks, et impordieeliseid säilitada, selleks on vaja sidusat strateegiat, mis aitaks hüvitada potentsiaalse teenuste eh, kadu. loomemajandus Ühendkuningriigis eh, tugineb maksusoodustustel paljudes sektorites ja väga ehm, arukal eh, sektoriülesel juhtimisel. näiteks kultuuriminister on ka digitaalse ja kultuurisektori minister. nii et siin on vaja valdkondadeülest lähenemist selleks, et potentsiaalset kadu kompenseerida. Eh, selleks eh, Euroopa Liit eh, oleks tark, kui, kui ta õpiks Ühendkuningriigilt, isegi kui Ühendkuningriik lahkub, siis digitaalse ühtse turu küsimus. teenused loomemajanduses on väga olulised digitaalse ühtse turu jaoks. tehnoloogiaettevõtted ja mitte juhuslikult üks Äh, asi, mille Ühendkuningriigi loomemajanduse sektori liit on välja toonud, on äh, osalus digitaalsel ühisel turul. see peaks olema prioriteet, äh, väga suur prioriteet, et need turud jääksid avatuks ja oleks omavahel seotud, millest saavad kasu mõlemad pooled. viimane teema, me kõik räägime tariifidest, mittetariifsetest takistustest, talentide vabast liikumisest ka loomemajandus õitseb ja kasvab ehm, sõltudes ka linnakeskkonnast. nii et see sõltub sellisest linna ökoloogiast, loomeökoloogiast ja seetõttu on Euroopa Liidu parimates huvides ehm, luua linnamõõde, mis ehm, õitseks ka Ühendkuningriigis ja mis vastaks nendele nõuetele mis Euroopa Liidu loomemajandussektoril on, saamaks juurdepääsu Euroopa rahastamisvahenditele, näiteks kaheksa miljardit võiks investeerida kultuuritaristusse Ühendkuningriigis. kui see kaotsi läheb, siis on ka sellel negatiivne mõju eh, muuhulgas Euroopa Liidule endale. rääkisin kahekümne protsendi mõjust mis võib ohtu sattuda, kui kaob juurdepääs Ühendkuningriigi loomemajandusele. üheks võimaluseks probleem lahendada on kasutada sisemist potentsiaali, loomemajanduse sisemist potentsiaali Euroopas. Euroopa Parlament oma resolutsioonis detsembris kaks tuhat kuusteist on välja toonud põhiteemad, millesse võiks investeerida. valisin välja nende hulgast viis mis on väga olulised, kõigepealt äh, poliitika kujundamine. ääretult oluline on see, et Euroopa Liit äh, astuks sammukese edasi, et tekiks äh, sektorite ülene transversaalne strateegia innovatsiooni, kultuuri, hariduse valdkondade vahel, seda veel ei ole, aga selle järele on üha suurem vajadus on vaja horisontaalseid prioriteete loomemajandusele ja Euroopa Liidu rahastamisvahenditele Horisont kaks tuhat kakskümmend raames. tuleb avada ja suurendada e, e, e, loova Euroopa mm, fondi, tagatisfondi võimalusi, need on tõhusad sammud, mis aitaksid tasakaalustada neid riske, mis ees seisavad ja viimane teema, parim Brexit loomemajanduse jaoks oleks Brexiti puudumine ehk Euroopa Liidu jäämine. on öeldud, et Euroopa Liidust lahkumine ei tähenda Euroopast lahkumist. kui peaminister May eh, tõesti tahtis ka selle lausega midagi öelda, siis tuleb hea seista selle eest, et loomeinimeste vaba liikumine peab olema tagatud. aitäh! suur tänu! härra Feisel. ja nüüd jõuame viimase eksperdi juurde täna õhtul ja ka tema tutvustab meile eh, Briti vaadet asjadel. proua Eleanor Huff on Walesi eh, Wells Arts International esindaja ja võib-olla siis saaksite tutvustada ka natukene oma organisatsiooni ja ka kirjeldada seda, et kuidas teie arvates Brexit mõjutab eh, kultuuri- ja loomemajandust? Sie haben das Wort. palun, Tule. Uh, aitäh, juhataja. tere päevast, suur tänu komisjonile kutse eest. Eh, mina olen Wales Art International juhataja, Walesi kunstinõukogu esindaja, see on avalik asutus, mida eh, meie valitsus toetab. Eh, töötan, esinen minu töötajate nimel ja tahaksin keskenduda kolmele valdkonnale inimesed, kodakondsus, Euroopa programmid ja loov ja laiem majandus. siiski kõigepealt on vaja selgitada konteksti, Wales on üks neljast äh, rahvast Ühendkuningriigis, mis asub läänekaldal, millel on äh, rikas äh, kelti pärand ja tihedad sidemed Ühendkuningriigi teiste osadega äh, me oleme kahekeelsed, eh, edendame keelelist mitmekesisust. E, identiteedi küsimus on väga keeruline küsimus, nii nagu seda on ka juhtimise küsimus, see oli selge juba enne Brexitit Ühendkuningriigis, eh, kultuuripoliitika eh, ajavad piirkonnad, meil on neli kultuuripoliitikat ja on mitmed riiklikud organisatsioonid, kes sellest vastutavad. Brexit on selle keerukuse välja toonud, oleme väga tänulikud eh, Creative Industries Federation Briti nõukogu algatuste eest, eh, kes on eh, kõik osapooled Ühendkuningriigis kokku toonud. meie sektorid on tihedalt omavahel seotud, loomeinimesed vajavad ideede vahetamist, on mitmeid Euroopa võrgustikke, mida ma praegu ette loen, mis ühendavad Ühendkuningriigi Euroopa äh, loomeinimesi, kõikide huvides on säilitada selline koostöö lähenemine. uuringud näitavad äh, korduvalt, et äh, sektor sõltub rahvusvahelisest äh, koostööst, üheksakümmend kuus protsenti selle sektori esindajad soovisid jääda Euroopa Liitu. Brexit küll leiab aset, aga eesmärgid tuleb läbi rääkida ja tuleb rääkida selliselt, et loomemajandus saab jätkuvalt õitseda ja areneda. selles osas me oleme kõik üle minemas eh, nende pealt, kes soovisid jääda, nende pealt, kes nüüd soovivad säilitada. Eh, Euroopa Ühendkuningriigi kultuurivaldkond on omavahel lõimitud. et siin on eh, raske midagi ühte välja tuua. kultuuriväärtused Äh, mis on äh, sajandite vältel tekkinud, on, on tekkinud selleks, et äh, mitte õõnestada jõukust ja mm, eelise kõigile. kultuuri- ja loomemajanduse sektorit ei tohi ära unustada Euroopa majanduse kõrval. In 2015 kahe tuhande viieteistkümnendal aastal loomemajandus panustas üle kaheksakümne viie miljardi euro Ühendkuningriigi majandusse kolm koma viis protsenti Ühendkuningriigi SKT-st. Eh, miljoneid inimesi töötab selles valdkonnas ja majanduskasv on olnud eh, suurem kui eh, riigi majandus keskmiselt. väga kerge on tuhkatriinud pallilt välja jätta, kuigi ta on pannud ennast korralikult riidesse. aga statistika ei ole ainus ma ei reklaami seda sektorit mitte ainult äh, arvude kaudu, vaid, äh, vaid see tõesti parandab meie elukvaliteeti. Euroopas on meil mõtete äh, ja mõtteviisi ühisturg, kus kõik kultuurid saavad kasvada ja õitseda. olen Javis Walesi asjade instituudide uuringus tõi selle välja, kui vaadati Walesi Ühendkuningriigi kultuurisidemeid. ideede ja kultuuri osas ei ole monopoli ideed võivad äh, tulla ükskõik äh, millisest nurgakesest, äh, mõnest maakohast kui mõnest suurlinnast. ja inimesed emotsionaalselt reageerivad näitekunstile, maalidele, kunstnikud annavad elu väga paljudele strateegiatele, mis on avaliku elu aluseks, saamaks üle ksenofoobiast siin äh, kultuuriturism aitab, kultuur, kunst aitab, see toob kaasa e, rõõmu meie igapäevaellu, nad, see loob juurde töökohti, toob inimesi kokku ja selle, siinkohal jõuan esimese mõju juurde, milleks on inimesed ja kodakondsus. inimesed on e, piirkondade suurim vara piiratud võimalus liikuda ja töötada eh, partneritena mõjutab märkimisväärselt kultuuri ja loomemajandust Euroopas. meil on juba oskuste puudujääk eh, ja suutmatus eh, värvata inimesi kaugemalt kui oma piirkonnast mõjutab sektorit väga negatiivselt. oskuste puudujäägid on suureks mureks meie jaoks, mida teha siis, et töökohti säilitada tuleb leida võimalusi, kuidas säilitada töötajate vaba liikumine, kui eh, mitte kõikide inimeste puhul, aga see on ääretult oluline küsimus, lühiajalised ajutised viisad, viisavabad üritused võiks kuuluda lõpliku kokkuleppe raamesse. see määrab ära eh, ka kõikide Euroopa Liidu kodanike tuleviku Ühendkuningriigis ja vastupidi, mis iganes ka ei juhtuks, see sektor sõltub partnerlussuhtest äh, ja loojate võimaluses liikuda sinna, kus on töövõimalused, ähm, teatritrupid, orkestrid, äh, kõik liiguvad ringi. Ähm, see on selline ähm, kullaprooviga standard, mis on väärt säilitamist. ja ka maismaapiir äh, Iirimaaga, Põhja-Iirimaa ja Iirimaa äh, Vabariigi koostöö eh, tugineb neutraalsel kokkuleppel, kus kunstnikud saavad eh, vabalt töötada mõlemal pool piiril, piiri. Eh, kunstnikel on piiratud rahalised vajadused ja nad mm, ja väiksem võimalus toime tulla erinevate kõikumistega reeglites. nüüd Brexiti mõju Euroopa rahastamisprogrammidele ehk teine teema Te olete kindlasti kursis selle suure mõjuga, eh, eh, mis eh, sellele sektorile on. Slow down, <laughs> okay, sorry um,. Sorry <laughs> vabandan. Euroopa rahastamisprogrammid on aidanud kultuuritaristut Ühendkuningriigis uuendada. struktuurifondide mõte on aidata äh, vaesemaid, eh, vaesematel piirkondadel järgi jõuda ja nüüd tekib oht, et need vaesemad regioonid eh, satuvad kõige suurema löögi alla, kui struktuurifonde ei saa enam kasutada. ehk eh, oleks väga kasulik, kui Ühendkuningriik jääks mitmepoolsetesse raamistikesse alles. rõhutan, et see ei ole mitte ainult sissetuleku kadu, võrgustikud, mis on loodud Creative Europe raames, tõesti aitavad eh, ekspertteadmisi üle piiride liigutada ja, ja selliseid asju ei ole võimalik ainult rahas mõõta. rahastuse kadumine kas Creative Europe kaudu või, või muus osas mm, seda võib eh, rahaliselt kompenseerida eh, Creative Europe meedia osa mängib olulist rolli, äh, kus, äh, kus äh, Ühendkuningriik ja, ja Põhjamaad on traditsioonil teinud koostööd ja mida levitatakse nüüd Netflixi kaudu. Ed Thomas, director of Fiction. Thomas Fiction Factory režissöör ta näeb suuri kultuurilisi eeliseid Ühendkuningriigile ja mitte ainult oma ettevõttele. ta on öelnud, tsiteerin, eh, mitmekesisuse, kultuuri ja keelelise mitmekesisuse edendamine Euroopas on ääretult täht-, tähtis ja meie partnerlus on andnud hääle väiksele riigile, tema kultuurile, tema inimestele. Creative Europe liikmelisuse säilitamine koos teiste Euroopa partneritega aitab meil äh, meid otseselt ja kaudselt sektori seisukohast lähtuvalt Ühendkuningriigi liikmelisusprogrammist omab suuri eeliseid. arvestades, et kultuur on piirkondade pädevuses, kas siis need piirkonnad ei võiks Euroopa organisatsioonide liikmeteks saada? kolmas valdkond, mida tahaksin kommenteerida, on Brexiti mõju äh, loomemajandusele ja laiemale majandusele, seda teemat on juba puudutatud, kui töötajate vaba liikumine on kunsti ja loomemajanduse eluliiniks, siis intellektuaalomandi õigused on tema valuutaks ja selle küsimusega ei saa riik üksi tegeleda. siin on vaja riikideülest koostööd. kuueteistkümnendal aastal miljoneid filme, telesaateid et äh, muusikaparasid äh, osta legaalselt, äh, tuleb luua partnerlusi, suhteid, millest võidavad kõik osapooled, näiteks Euroopa Liidu päritoluriigi raamistiku põhi, põhimõttest võiks lähtuda ja teistest sellistest põhimõtetest Ühendkuningriik peaks aktiivselt osalema digitaalsel ühtsel meediaturul, eriti autoriõiguse seadusandluse küsimustes väga oluline on see, et me säilitame võimaluse vahetada andmeid Ühendkuningriigi Euroopa Liidu vahel vastutustundlikult ja ilma koormavate piirangutega. mõlemad osapooled eh, peaksid hindama tariifide küsimust kultuurikaupadele ja teenustele. meil on väga palju eh, kaotada, kui me selle käest laseme. lõpetuseks tuleb jätkuvalt avalikult toetada meedia ja loomemajandust, eh, New Trade Dealide kaubu, kultuurierandit, toetavad äh, kultuurisektorist, selles osas tuleb äh, läbirääkimistega, kus kokkuleppele jõuda. Ühendkuningriigis avaliku sektori toetused ja loteriide kaudu toetused äh, mängivad väga olulist rolli kommertsloome sektoris. lõpetuseks kutsun teid üles pöörduma oma riikide valitsuste poole kutsuda üles Ühendkuningriigi säilitama koostöö kultuurivaldkonnas. me peame olema oma väljavaates äh, ülemaailmselt. Brexiti kultuurialane mõju mõjutab Ühendkuningriigi jõukust ja meie kodanikke. Äh, see jätab äh, mitte ainult ilma meie noored identiteedist, mille mis, mille osaks nad on olnud, neil ei ole võimalus minna välismaale, õppida erinevaid keeli. Ehm, ma kindlasti usun, et rahvusvaheline kultuurialane koostöö on ääretult oluline selleks, et saada üle ksenofoobiast, mis, mida me näeme igal nurgal tänasel päeval. Ehm, kardan oma laste tuleviku pärast, kui tekivad kultuurialased vääritimõistmised, ma väga loodan, et et uus põlvkond, noor põlvkond teeb asju teistmoodi kui meie. see sektor, mis minule on südamelähedane, on siin vastuseks, annab lootust, aitab kaasa üksteise mõistmisele. kultuuriline loovus on ääretult oluline teema ja see teema tuleb korrektselt lahendada. jaa, suur tänu selle ülevaate eest ka kunsti ja loomesektorisse. Eh, meil on veel eh, kolmteist minutit arutelu jaoks ja nagu te teate, me peame eh, suhteliselt õigeaegselt lõpetama, sellepärast et see on seotud ka meie tõlkide tööajaga ja mm, selles osas me oleme alati suhteliselt ranged. ja nüüd ma annaksin veel kord sõna härra Strojevskile ja siis ka teistele komisjoni liikmetele, kes on siin veel kohal ja kui nad soovivad sõna, palun Strojevski ja lühidalt. täiesti õigusega te ütlesite, et kui palju olulisi kultuuri ähm, teemasid meil on, kui oluline on kultuurivaldkond, kui palju töökohtasid, aga ja te rääkisite ka sellest, millist ähm, ähm, mõju avaldab kultuuri- ja loomesektor teile, teie läbirääkimiste laua taga ei istu ja seetõttu on äärmiselt oluline äh, et ähm, saaks ka kunstiväärtusi välja laenutada, et oleksid tagatud ka ähm, äh, äh, korralikud lepped ähm, kunsti- ja loomevaldkonna esindajatele ja oluline on, et me seda teemat ka käsitleksime ja no, kaitseksime ka kultuuri- ja loomemajanduse esindajate huve. Te rääkisite ka ekspordist, aga ma ei tea, kas see rääkis puudutas ainult loomemajandust või siis olid need sellised üldised andmed? täna eh, kuulsime ka kuninganna kõne ja siin ei olnud oluline mitte ainult kuninganna kõne sisu, vaid räägiti ka kuninganna kübarast, mis nägi välja nagu Euroopa lipp. ja paistab, et nüüd esimest korda eh, britid äh, on äh, avanud oma südame Euroopale, et kas teil on samasugune tunne? kas äh, ka teie näete, et justkui selline nostalgia levib ähm, Euroopa Liidu järele? jah, ma peaks ka kohe vaatama seda kuninganna pilti, Silvia Kosta, palun. aitäh. negatiivsed mõjud, mis on seotud Brexitiga see, need võib-olla avalduvad aeglaselt. ja teie rääkisite äh, kahest olulisest äh, küsimusest, ka sellest, äh, millist rolli mängib Ühendkuningriik loomemajanduses ja samuti ka, mis puudutab kultuuriväärtuste eksporti-importi, ka seda kindlasti käsitletakse läbirääkimistel sest see on seotud ka vaba liikumisega ja loomulikult me peame ka äh, konkreetse mm, statuudi äh, välja töötama loomemajanduse esindajatele. ja me peame välja töötama strateegia selleks, et hüvitada seda kadu ja nüüd ka küsimus äh, loomesektori esindajatele ja, ja liikuvuse kohta Euroopa Parlament on vastu võtnud ka dokumendi, mis käsitles äh, kunstnike statuuti. seal olid ära toodud ka olulised tingimused, järgmine aasta on kultuuriväärtuste aasta ja ma loodan, et seda saab kasutada ka selleks, et äh, rääkida sellest ka piiriüleselt. aitäh, kolleeg Jens! suur tänu! ma sooviksin tänada kõiki tänaseid kõnelejaid, see on tõesti väga huvitav arutelu olnud ja see on kindlasti olnud huvitav ka äh, nendele, kes on Ühendkuningriigist väljas, sellepärast et Ühendkuningriigis me millestki muud praktiliselt enam ei räägi. mul on paar küsimust, siin juba mitu korda arutelu käigus öelda, et need teemad, mida me siin käsitleme kultuuri ja loome valdkonna Ähm, puhul, et need mõjutavad inimeste igapäevast elu ja ka ühtne turg on siin osas äh, oluline. töökohad ja, ja nii edasi, see on ka kõik sellega seotud. aga võib-olla me räägime lihtsalt äh, sellist keelt, mida inimesed ei mõista Euroopa Liidus, et kui me räägime kultuuri ja loomemajandussektorist, siis see on tegelikult inimestele väga lähedane valdkond ka emotsionaalselt ja mina küsiksingi, et kuidas me jõuame selle sõnumiga ka noorteni, kes käivad äh, ringreisidel, reisidel, ähm, fest-, muusikafestivalidel, et äh, kuidas me saame selgitada inimestele neid mõjusid äh, nende valdkondade osas, mis on neile väga lähedased, sellepärast et ka need sektorid ju pakuvad töökohti ja me peame ka näitama, milline nende muutuste igapäevane mõju, kuidas see mõjutab meie kodanike elu ja kuidas me saame üheskoos äh, teha kõike selleks, et inimesi paremini informeerida. suur tänu, ma annan nüüd äh, sõna veel meie ekspertidele, kes teist soovib alustada, kas proua Hahv või härra Feisel? härra Hahv, ma alustan äh,. härra Feisel, ma alustan ma tuleksin mõningate teemade juurde tagasi, ma alustan sellest viimasest, et see igapäevane ähm, kogemus, et huvipakkuv on näha ka seda, et liikmesriikides praktiliselt ei toimu mingit äh, arutelu selle üle, kuidas ähm, Brexit äh, mõjutab näiteks ähm, loomemajandust äh, Saksamaal, Austrias või Prantsusmaal, seal mingisuguseid siseriiklikke arutelusid ei toimu. ja Briti nõukogu on siin ka mm, käivitanud äh, erinevaid arutelusid ka Euroopa Liidu siseselt, nii et see oleks ka mm, vastuseks teie küsimusele, et äh, miks kultuurisektor äh, mm, ka Euroopa Liidus kahekümne seitsme liikmesriigi sise midagi ära ei tee, et miks muuseumid näiteks ei protesti selle vastu, Brexiti negatiivsete mõjudest ja nüüd, mis puudutab äh, sektorit ähm, Ühendkuningriigis, siis teil on õigus, kui te ütlete, et jah, see on tõesti ka äratuskellaks ähm, meie loomemajandusele, et ähm, vaadata, kuidas paremini kaasata meie kodanikke ja enesekriitiliselt öeldult ütleksin, et äh, see vastutus läbirääkimistel on ikkagi valitsustel, mitte erinevatel liitudel ja ühendustel. loomulikult äh, liidud edastavad infot ja peavad tagama läbipaistvuse, aga meil on vaja ka inimesi, kellega me kõneleme ja seni äh, ausalt öelda Barnier meeskonnas ma ei tea ühtegi inimest, kellega ma saaksin ühendust võtta selleks, et rääkida loomemajandussektorist. nii et äh, kui komisjon siinkohal meile vastu tuleks, siis ma väga hindaksin seda ja viimane teema see puudutas seda eristatuuti, millest rääkis ka proua Costa, et see kultuurierand on see, mida nii Ühendkuningriigi kui ka Euroopa Liidu pool soovivad ja ma arvan, et Norra mudel on suhteliselt äh, sarnane sellele soovitud lahendusele. aga kõige parem oleks see, kui läbirääkimised arvestaksid ka sellega, et, et peale Brexitit oleks meil vaja ka mõningad aastad äh, sellist ähm, arutelu aega, sellepärast et ähm, see ei ole mingisugune ähm, lõpptähtaeg, kui Brexiti läbirääkimised lõpevad, sellepärast et äh, nagu on paljude õigusaktidega, need vajavad ka läbivaatamist ja see tähendab, et, et ähm, neid õigusakte tuleb läbi vaadata iga kahe aasta tagant, mitte iga viie aasta tagant, selleks, et äh, käsitleda siis ka neid äh, kadusid, millega me kahtlemata kahjuks silmitsi saame olema. suur tänu, Rahov. ma olen kõige öelduga nõus ja ma ütleksin, et kultuur on kindlasti vastuseks nendele probleemidele, millega me silmitsi oleme ja see me, peab mängima ka väga olulist rolli nii meie kultuuri eh, tegevuskavas kui ka see peab mängima olulist rolli meie eh, ühiskondades nii Ühendkuningriigis kui kontinendil ja mina sooviksin, et eh, seda kajastataks ka rohkem läbirääkimiste struktuurist sest ma siin ka kirjeldasin, kuidas asjad meil käivad ja, ja tihtipeale kõik ei toimu sujuvalt, nii et meil on vaja arvestada ka nende oskuste, pädevustega, mis meil sektoris on. ma loodan, et see Brexit tuleb pehmem eelkõige selle, selles osas, mis puudutab kultuuri- ja loomemajandust, sellepärast et siin mingeid tagatisi ei ole ja, ja meie organisatsioonid võtavad seda väga tõsiselt, sellepärast et me peame avalikke kohtumisi ja, ja ka hoiame ühendust asjaomaste organitega, ma tean, et Briti Nõukogu on ka palunud, et valitsused räägiksid ka oma ähm, oma riikide esindajatega, rahvaga, sest see ei ole mitte ainult meie probleem, see on kõikide küsim-, kõikidele oluline nii et kultuur ei peaks jääma prioriteetide loetelus kõige viimaseks jah, loomulikult te võite vastata ka tudengite küsimusele, kui te teete seda väga lühidalt, härra Jürgenson. Manchesterist tulnud üliõpilased, aga me ei ole neile küsimustele vastanud, ma vastan siis, ma arvan, et me peaksime aru saama sellest, et hoolimata sellest, et Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust, jääb Euroopa Kuningriik endiselt Euroopasse, te olete endiselt Euroopa kogukonna liikmed, te reiate, reis, reisite, õpite keeli ja toote oma head vaimu ka mandrile. Te olete suurepärasest linnast äh, äh, ja esitate selle linna vaimu, olge osaks Euroopast, kui teil on äh, olnud selline ebaõnn osaks saanud, et ei ole enam Ühendkuning-, Euroopa Liidu liige, vabandust. suur tänu, suur tänu ka nende viimaste julgustavate sõnade eest. suur tänu meie külalistele ja ma sooviksin ähm, tänada kogu südames selle väga huvitava arutelu eest, sooviksin tänada kõiki meie eksperte ma arvan, et meie eksperdid ähm, andsid meile väga palju impulsse arutelude jaoks, ähm, mis veel Euroopa Parlamendis meil ees seisavad, sellepärast et praegu me oleme tõesti alles algusfaasis ja ka kultuurikomisjon äh, on ka kaasatud äh, kogu protsessi, äh, mille me peame siin parlamendis läbima ja kindlasti meilt palutakse ka meie pädevustes Ehm, Kiefer Hofstadti poolt, kes on ka läbirääkimiste laua taga, et me annaksime ka oma seisukohad ehm, hariduse, kultuuri küsimustes. ja ma arvan, et eh, siin täna me saime väga olulisi impulsse. et eh, näiteks, eh, mis puudutab ehm, kontaktisikut kultuuri ja loomesektori puhul, siis siis selleks on kindlasti ähm, härra Barnier, tema on pealäbirääkija, kindlasti oleme selleks ka meie siin Euroopa Parlamendis, äh, sellepärast et äh, ka kultuuri- ja hariduskomisjon on juhtkomisjoniks äh, kõikide vastavate programmidega. ja lõpetuseks kultuur ja haridus on suurel määral seotud ka sellega, et inimesi lähendada ja kokku viia ja see peaks ka tulevikus jääma meie eesmärgiks, et me lähendame inimesi äh, ka kultuuri- ja loomesektoris, aga ka haridussektoris, ka äh, noorsootöö valdkonnas ja ma arvan, et selliselt me ka läbirääkimisi e, e, toetame, nii et parimate palade noppimisel ütleme ei, aga kui on võimalik ikkagi ühendada inimesi, ka meie väinaülaselt äh, ehitada sildu, siis see on meie jaoks oluline eesmärk. suur tänu teile kõigile, soovin teile meeldivat õhtut ja veel kord suur tänu teile osalemise eest. ja sellega ma lõpetan tänase kohtumise. ja suur tänu ka äh, tõlkidele, nagu alati, suurepärase töö eest.